Kliveti, ma tervitan seda uut kolleegi ja meenutan, et äh, kodukorra artikli kolm lõike kaks alusel kuni tema mandaati ei ole kontrollitud või kuni keegi ei ole vaidlustanud tema mandaati, on äh, proua Mindora Klivetil kõik õigused parlamendis, parlamendi organites Äh, eeldusel, et ta on teg-, avaldanud, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi saadiku ametiga. lugupeetud daamid ja härrad, kolleegid, enne kui ma lähen edasi teiste teadaannetega, tahaksin ma juhtida teie tähelepanu kahele asjale, mis väärivad äh, meie tähelepanu. me oleme Itaalias äh, olnud äh, brutaalse kuriteo tunnistajateks, mis oli suunatud ühe kooli vastu. sel kool kandi, äh, kannab äh, Marvillo Falcone äh, nime, endise äh, maffiakohtuniku Falcone lese nime ja mõlemad äh, on maffia kur kuriteo ohvreid. nüüd selles koolis langesid äh, kaks tüdrukut äh, seni äh, äh, kuriteo ohvriks. tegemist on Melissaga, kuueteistaastase tüdrukuga ning teine tüdruk, Veronika, võitleb praegust, praegusel hetkel ellujäämise eest. paljud, mitmed teised tüdrukud on raskesti vigastatud. Nad on pommirünnaku ohvrid, mille detaile ja tausta me hetkel ei tea, aga see, mida me teame, on see, et viimastel kuudel peaaegu igal istungil olen ma raskes olukorras, et ma pean äh, rääkima sellest, et tapetud on lapsi ja noori väga pikka aega äh, kehtis kirjutamata reegel, kirjutamata reegel kõige alatumate kurjategijate äh, jaoks, et äh, laste tapmist tuleks vältida, et lapsi ja noori ei tohi tappa. tegemist oli äh, sellise punase joonega, millest enamus üle ei läinud, aga me konstateerime, et järjest rohkem on selliseid juhtumeid, kus minnakse sellest piirist üle, kus pimestatusest, äh, fanatismist, ideoloogilisest, religioossest või äh, kriminaalsest fanatismist lähtuvalt kas aktiivselt tapetakse lapsi ja noori või siis vähemalt äh, lepitakse nende hukkumisega. ma arvan, et ma räägin meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et meie põlgame selliseid inimesi, kes selliseid tegusid toime panevad. seetõttu oleme oma mõtetes tapetud tüdruku Melissa pere ja sõpradega ja me hoiame pöialt äh, oma elu eest võitleva Veroon-, võitlevale Veronikale ning me oleme oma mõtetes äh, selle kooli äh, õpilaste ja õpetajate, õpetajatega, kes praegu elavad läbi vägagi kibedaid päevi. ma tahaksin öelda, et need traagilised sündmused Emilia Romagna piirkonnas on mind vägagi vapustanud. Itaaliat tabas jällegi äh, purustav maavärin, Emilia Romagna piirkond on äh, tugevalt kahjustatud. seitse inimest kaotasid äh, vastavalt viimastele statistilistele andmetele oma elu paljud on ähm, raskesti vigastatud, rohkem kui kolm tuhat on jäänud peavarjuta. me oleme nende inimestega solidaarsed, aga ma tahaksin äh, paar sõna öelda ka Itaalia rahva aadressil, kes on näinud viimaste päevade pilte solidaarsusavaldustest äh, Emilia-Romagna äh, piirkonnas kannatanutega ja Brindisi äh, kannatanutega äh, on kindlasti vapustatud Itaalia rahva äh, solidaarsusest, ma tahaksin tunnustada itaallaste solidaarsust, äh, mida nad näitavad üles praegusel hetkel. aitäh tähelepanu eest ma tahaksin jätkata järgnevate teadaannetega. ma tahaksin teile teatada, et ma olen kirjutanud äh, nõukogule ja komisjonile mm, selleks, et anda teada mm, äh, parlamendi arvamustest mm, seitsme liikme nimetamise kohta Euroopa Toiduohutusametile. sellega lõpetatakse konsultatsioonimenetlus vastavalt äh, määruse sada seitsekümmend kaheksa, kaks tuhat kaks artiklile kakskümmend viis kuue NGL fraktsioonilt olen ma saanud äh, taotluse, et Helmut Scholz asendaks Mikael Gustavsoni euro